andmepõhise õitsva majanduse poole ning sõna saab kõigepealt härra Pusek, küsimuse koostaja. Uh, suur tänu, proua president, lugupeetud härra asepresident. ma näen, et uh, presidendid vahetavad kohti. suurandmetel on uh, väga suur potentsiaal Euroopa majanduse edendamiseks Euroopa peab olema ambitsioonikas selleks, et saavutada juhtroll suurandmete valdkonnas, aga Euroopa peaks juhtima ka arenguid, mis puudutavad meie väärtuste kaitset, eelkõige just eraelu puutumatust ja andmekaitset. selleks, et olla, saavutada juhtroll suurandmete osas, peab, peame me ka innovatiivse regulatiivraamistiku koostama, mis Äh, austaks äh, andmekaitset ja eraelu puutumatust. samuti on oluline erasektori ähm, rahastus äh, nii taristus, taristu puhul kui ka arengutegevuses ja teadusuuringutes ähm, ja kolmandaks tõelise digitaalse ühtse turu väljatöötamine, mis arvestaks suurandmetega ka intellektuaalomandi kaitsega, neljandaks ka VKE-de ja alustavate ettevõtete edendamine ja viiendaks kaasata ka ühiskond selliselt, et see saaks kasu suurandmetest ja et seda saaks ka siis juhtida vastavalt. me kutsume komisjoni ja nõukogu üles võtma kõiki vajalikke samme selleks, et Euroopas saaks tõesti maailma tasandil ähm, liider suurandmete valdkonnas. ma sooviksin ka meie kolleegi Barbara Kaplit tänada, kes komisjoni tasandil selle suulise küsimuse äh, ja resolutsiooni eh, ettepaneku aitas ette valmistada. jah, ta eh, käsitles ka tarbija, kaitset tarbija õigusi, aga see on rohkem eh, IMCO komisjoni pädevuses. ja Vicky Ford kindlasti käsitleb neid küsimusi, aitäh! Uh, suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Ford. suur tänu! digitaalmaailm on piirideta maailm ning äh, see tekitab väga palju küsimusi. me peame tegema koostööd teistega nii Euroopa Liidus kui ka äh, ülemaailmsel tasandil suurandmed võimaldavad äh, lihtsustada logistikat, vähendada kulusid ettevõtetel ja samuti ka suurendada nende konkurentsivõimet. see on oluline meie majanduskasvu edendamiseks, aga regulatiivkeskkond peaks olema sobiv nii ettevõtetele kui ka tarbijatele. hea äh, seadusandlus äh, toob endaga kaasa eeliseid, aga oluline on see, et isikuandmeid korralikult kaitstakse, et see ei ehmataks tarbijaid eemale, samuti tuleb tagada võrdsed võimalused kõigile, samuti tuleb kaasata investorid ja, ja innovatiivne kapital. uued sektorid äh, nagu andmemaaklerid äh, tekitavad küsimusi ka äh, vastutuse ja läbipaistvuse osas, nii et kuidas komisjon soovib läheneda nendele probleemidele ja küsimustele ja ja kuidas me tagame selle, et meie eh, poliitikad oleks ka tulevikukindlad ja et siin ei saaks juhtrolli mingitele monopolidele. oluline on ka see, et me eh, säästame oma, oma keskkonda, muudame eh, tõhusamaks oma ettevõtted, aga on oluline ka nutika tehnoloogia kaasamine, nii et mida komisjon teeb selleks, et parimaid tavasid vahetada? ja, ja ka paremini arvestada sellega ka riigihangetes. ning viimati me rääkisime sellest märtsikuus ning äh, vahepeal me oleme rääkinud ka andmekaitsest, aga väljaspool Brüsseli mulli endiselt on väga palju muresid äh, seoses nende üksikasjadega, et kui andmekaitseasutused on vägagi ettevaatlikud äh, selle määruse rakendamisel, siis see seab piirid ka andmete töötlusele, aga andmeid tuleb töödelda, nii et komisjon, meil on vaja selgeid juhtnööre. Need peavad toimima nii ettevõtete kui ka tarbijate jaoks, nii innovatiivsete ettevõtjate kui ka teenuseosutajate, teadlaste jaoks nii et üks samm on astutud, aga nüüd me peame tegelema ka rakendamisega, aga selgete juhtnööridega, aitäh suur tänu, proua Ford ja nüüd ähm, komisjoni nimel härra asepresident härra Ansip, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed. suur tänu nende küsimuste eest, mida me täna arutame. me oleme veendunud, et nüüd on õige aeg seada ähm, paika vajalikud tingimused Euroopa Liidu andmepõhise majanduse edendamiseks. me, me näeme, et arengud käivad äh, kiiresti ja me soovime jõuda vähemalt kolmeprotsendise SKT määrani aastaks kaks tuhat kakskümmend. see, sellest peaks äh, saama üheks oluliseks äh, aluseks ka meie ärimudelite ettevõtete jaoks ja viimasel platvormil komisjon rääkis ka andmetele juurdepääsust, andmete vabast äh, liikumisest Euroopa Liidus. komisjon soovib kaardistada olemasolevad äh, piirid, äh, takistused, mis on seotud praegu andmete vaba liikumisega, samuti mis puudutab ettevõtete juurdepääsu andmetele, andmete kasutamist ja taaskasutamist, samuti mis puudutab mitteisikuliste andmete öö, ähm, omanikku olulise, et see on, siin on tegu justkui naftaga ja vastavad tingimused ja sätted on selle toru, torujuhtmeteks. me tegeleme praegu standardimisega ja tegeleme digitaalse ühtse turuga, mis seab suunised ka selle korraldamisele. mis puudutab pilveandmetöötlust, siis me soovime peatselt vastu võtta vastava sea-, õigusakti, mis puudutab pilvandmetöötlust ja me usume, et see edendab ka tootlikkust. selleks, et digitaliseerida avalikku haldust, siis digitaalne ühtse turu eesmärgiks on ka uus tegevuskava ja selle tegevuskava raames ma soovin kiirendada avatud innovatiivsete ja koostöövalmite süsteemide Ähm, väljatöötamist. Need võimaldavad ka koostalitlusvõimet ähm, ja digitaliseerida avalikke teenuseid. tõhus regulatiivne raamistik ähm, eraelu äh, puutumatuse ja isikuandmete kaitsele arvestab äh, kõikide nõuetega ja see tagab ka usalduse andmemajanduse vastu kui ähm, me suurendame õiguskindlust ja standardime ähm, norme, siis äh, see võimaldab ka ettevõtetel paremini olla konkurentsis Euroopa Liidus. mis puudutab nüüd VKE-de konkreetset olukorda, siis me oleme ka sellega arvestanud oma ettepanekutes, äh, mis puudutab siis andmekaitsemäärust. komisjon on olnud piisavalt ettevaatlik ja me ei soovi VKE-dele väga suurt halduskoormust peale panna. VKE-d saavad kasu sellest, et on lihtsustatud regulatiivset keskkonda, mis puudutab siis teenuse pakkumist one-stop shopi mehhanismi ja riikliku järelevalveasutuse kasutamist. aga see ei puuduta ainult andmeid. õiged oskused on ka vajalikud selleks, et andmeid korralikult töödelda ja selleks, et uusi ettevõtteid luua. komisjon on ka välja tulnud uue ähm, oskuste ähm, kavaga selleks, et edendada oskuste arendamist ja selleks, et ära kasutada ka digitaalse turu ähm, töökohtade potentsiaali. siin tõstatati ka andmete vahendajate küsimus. andmete vahetuse küsimus, siis äh, siin on äh, kõigepealt äh, paremini vaja mõista neid mehhanisme ja ka vaadata, milliseid andmeid vahetatakse, kuidas seda saab kasutada andmepõhises majanduses ja eriti, erilist tähelepanu pööratakse läbipaistvusele, aruandluskohustusele ja mittediskrimineerivale lähenemisele, aitäh! Uh, aitäh komisjonile ja nüüd äh, algab arutelu ja fraktsioonide nimel kõigepealt härra Booni Rahvapartei nimel. proua president, härra asepresident, mis on eesmärgiks? andmepõhine majandus võib meile anda tarbijasõbralikud teenused ja ka paremaid lahendusi. me võime öelda, et andmepõhine äh, Ähm, valitsus ähm, ja teadus tänu algoritmidele ning ka ähm, nutikad linnad, äh, meditsiin, mis äh, lihtsustab meie tööd ja see äh, kaasab ka rap-, robotid, inimeste vajadused äh, ja interneti, mis äh, tagab ähm, vajaduste ähm, täitmise kõikidele. meil on vaja paremat äh, regulatiivset raamistikku, nii regulatiivset kui ka mitteregulatiivset, samuti uued tehnoloogiad vajavad palju rohkem sellist soft law'd. ja samuti tuleb tegeleda ähm, ka andmekaitsega, eraelu puutumatusega ja samuti on üheks küsimuseks andmete omanike küsimus. avatud äh, andmed on äh, seotud ka juurdepääsuga, samuti kuidas neid saab kasutada kommertseesmärkidel ja milline on nendele juurdepääs. samuti kõrgjõudlusega mm, andmetöötlustaristu on alused 5G taristud. tuleb ähm, tagada ka ähm, koostalitlusvõime äh, standardid kogu Euroopas. tänu sellele me saame äh, edendada Euroopa Liidu konkurentsivõimele, sest me ei saa enam aega kaotada ja seetõttu me ootame komisjonilt väga selgeid juhtnööre. suur tänu. ma praegu ei saa sinise kaardi küsimust võtta, nii et järgmine on proua Toia l'obiettivo di far tornare a crescere. suur tänu. see, et Euroopa majandus hakkaks jälle kasvama, oleks konkurentsivõimeline, on väga suur võimalus, aga see ei juhtu automaatselt. meil on vaja selleks Euroopa strateegiat. see ei juhtu lihtsalt spontaanselt iseenesest. meil on palju tööd ees, me teame, et Ameerika Ühendriigid on meist ette jõudnud ja Euroopa Liit ei ole veel täielikult omaks võtnud suurandmeid, kuigi sellega oleks väga palju ette võtta, me peame vaatama koostalitusvõimet, me peame vaatama, mil määral on sellega seotud, meil peab olema seotus ka asjade internetiga. härra Puusek ütles, et Euroopa peab vaatama tulevikku, peab olema innovaatiline, aga jääma oma väärtuste juurde. meil on vaja sellist õigusraamistikku, mis on tulevikku suunatud, et me saaksime väljakutsetele ja ohtudele vastu astuda. me teame, et selle kõigega on seotud ka teatud ohud, kui me töötleme suurandmeid see ei puuduta mitte ainult andmekaitset, siin on omaniku küsimus, sellega on seotud ka mitmed juriidilised ja eetilised kaalutlused, kuidas me üldse demokraatiat mõistame. Ol-, võimalik on siduda andmeid omavahel ja meil peavad olema selle kohta selged reeglid, kuidas seda hakatakse kasutama, et me lähtuksime ikkagi Euroopa väärtusteks, aitäh! suur tänu, järgmiseks saab sõna üheks minutiks kolleeg Tosenovski. proua president ja komisjoni asepresident, praegusel hetkel infosüsteemide veatu töötamine on väga oluline meie majanduste jaoks. meil on vaja, et andme edastus vastaks kõikidele äh, turvanõuetele selleks, et andmeedastus toimiks ka kiiresti, aga ei tohi unustada, mis on need olulised süsteemi osapooled. see puudutab nii pilveandmetöödlust kui ka muud, kui me räägime sellistest superarvutitest, kes suudavad töödelda väga suuri andmeid väga kiiresti, meil on vaja uut lähenemist, uut matemaatilist mõtlemist. jah, see kõik on rahaliselt väga kulukas ja seetõttu peaksime tihedasti koostööd tegema ning kasutama kõiki Euroopa rahasid tõhusalt. aitäh, proua Kallas, üks minut, palun, kaks minutit. aitäh. aeg, mis meil läks selleks, et äh, selle resolutsiooniga täiskogule jõuda, me võtsime vahepeal vastu ka digitaalse ühtse turu dokumenti, mida me soovime üldse suurandmete vallas näha, ehk siis parlament soovis selgelt parandada ettevõtluskeskkonda andmepõhises majanduses. digitaalse ühisturu raportis soovisime, et komisjon viiks ellu läbipaistva analüüsi suurandmete osas, me ei taha äh, taaskord ühte uuringut, vaid äh, analüüsida seda, mida tuleks teha, et tagada majanduskasv ja innovatsioon ning kuidas võidelda nende võimalike väljakutsetega. oluline on luua Euroopas tingimused, et suurandmetest kasu saada kõigepealt on oluline andmekaitse ja teine, teine oluline teema on oskus. kõigepealt andmekaitse puhul, kui peagi võetakse vastu andmekaitse raamistik, tuleb komisjon välja andme, vabaandmete voogude algatusega, sellepärast et praegused piirangud lähevad vastuollu ühisturuga ja ka vastuollu andmepõhise tehnoloogiaga tähtis on, et me ei räägi ainult isikuandmetest, sellepärast et suurandmed ei puuduta isikustatud andmeid, vaid andmeid suures formaadis, mis võimaldab ettevõtetel äh, jõuda järeldusteni. nagu härra asepresident ka ütles, see puudutab ka avaandmeid, masintoodetud andmeid ja tahtsin rääkida ka oskustest, kui suurandmed on olemas, aga mitte keegi seda ei kasuta, sellepärast et keegi ei oska seda kasutada, ettevõtted ei oska seda rakendada, siis sellest pole mitte mingit kasu. seega ootame ka soovitusi oskuste vallas, aitäh! suur tänu, proua Kallas! kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? võtad? proua Rakobiini, palun aitäh. head kolleegid, hea kolleeg, te esitasite mitmeid küsimusi, aga mul on ka teile küsimus. volinik mainis VKE-de olulisust ja mina, kas teie andma, arvate, et määrused, mis on seotud suurandmetega, arvestavad VKE-de olukorda, kas nad arvestavad sellega, et kõigepealt tuleb mõelda väiksemate peale, et kõike ei ole vaja reguleerida, et see ei sunniks VKE-sid rakendama seadusi, mis ei kohaldu neile. aitäh küsimuse eest. ma arvan, et kuivõrd Euroopa majandus põhineb keskmise ja väikse suurusega ettevõtetel, tuleb neid kindlasti ka arvesse võtta ja kui me räägime erinevatest regulatsioonidest, siis me räägime ikkagi ka suurtest ettevõtetest, me ei koosta seadusi ainult neile ja ma loodan, et komisjon peab kõiki silmas, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Silikiotis. aitäh. uued digiandmete kasutamise peamine eesmärk peaks olema inimeste elukvaliteedi parandamine ja rikkuse loomine. praegusel hetkel tehnoloogiat kasutatakse selleks, et kasu tuua hargmaisetele ettevõtetele ja suurkapitalile, nende kasumit ainult suurendada. seetõttu me peame eesmärgid uuesti paika panema ja olulised on just ühiskonna huvid. Euroopa Liit peaks toetama neid äh, liikmesriike, kes lähtuvad just äh, riigi investeeringutest, toetama innovatsiooni ja majanduskasvu, me peame looma uusi kvalitatiivseid töökohti, me peame toetama vaba ligipääsu võrgustikele peame kaitsma isikuandmeid ja peame kaitsma ka tarbijaid. tuleb toetada ka VKE-sid. on väga oluline, et VKE-d saaksid kasutada seda tehnoloogiat, et äh, turul paremini toime tulla ja et neil oleks parem ligipääs rahastusele. härra Hämmond, üheks minutiks, palun. Helmer mina olen siin parlamendis töötanud juba seitseteist aastat, ma olin siin ka äh, aastal kaks tuhat, kui toimus Lissaboni nõukogu ja ma mäletan, et meie eesmärgiks siis oli luua teadmistepõhine majandus, mis oleks esikohal aastal kaks tuhat kümme, aga ajalugu on näidanud, et Euroopa Liidu konkurentsivõime on selle aja jooksul aina vähenenud, aga meie ei lase ennast sellest häirida, nüüd oleme loonud pealkirja, kus ei ole isegi tegusõna eduka andmepõhise majanduse suunas. vähemasti pole siin mingeid konkreetseid tähtaegu välja toodud, seega me ei oska öelda, millal me oleme läbi kukkunud. me ei õpi oma va varasematest vigadest, koostame muudkui tühje sõnu, meil on vaja takistused eemaldada, me peame toetama ettevõtlust ja tööstust. kutsun üles komisjoni seda meeles pidama ja me ei saa kõike reguleerida, vaid me peame võimalused äh, looma, aitäh. suur tänu, proua Kappel, üks, poolteist minutit. suur tänu. ilma äh, ähm, digimuutusteta ei saa enam mitte ükski ettevõte ja see puudutab siis ka äh, suurandmete turgu me näeme et, et nelikümmend protsenti on see äh, valdkond suurenenud ja seitse korda äh, kiirem kasv on kui IKT-s. ja pilveandmetöötlus on oluline ka äh, Euroopa Liidu konkurentsivõimelisuse jaoks, aga sellegipoolest USA on siin praegu meist ees ja neil on palju rohkem tööstuslikku võimekust ning mis puudutab suurandmete kasutusvõimalusi, siis need on väga mitmekesised et ähm, siin saab äh, näiteks ähm, andmebaaside, ähm, suurandmete põhjal äh, jälitada nii terroriste kui ka äh, vaadata, millised on pagulaste liikumised. samuti on äärmiselt oluline see, et me saame reaalajas andmeid näiteks kliimamuutuste kohta ja ka teiste arengute kohta või näiteks, mis puudutab GPS-seadmete ka, mm, ka mm, Ähm, ähm, sõidukite asukoha äh, tuvastamiseks või siis ka kohalike ähm, olude tuvastamiseks looduskeskkonnas suurandmete võimekuse suurendamine sõltub ka digitaalsest taristust, samuti investeeringutest ja teadus-arendustegevustest, nii et olulised on siin oskuste arendamine, samuti vastav äh, raamistik, oluline on ka andmekaitse ja eraelu puutumatuse standard, see äh, kindlasti suurendab ka tööhõivet ja oluline on et, et kolm protsenti SKT-st kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleks määratud sellele. härra Korvin Mikke, üks minut, palun aitäh. ma loen, et me teised, ma loen, et teised riigid on jõudnud meist ette, muuhulgas Ameerika Ühendriigid ja mul on küsimus, kas liikmesriikide parlamentides ka käsitletakse neid küsimusi, me lihtsalt lubame tuhandetel ettevõtetel luua suurandmeid, aga meil on küsimusi selle kohta, kuidas neid andmeid õigesti töödelda. see kõik on lihtsalt illusioon. kõik in-, innovatsioon ja avastused on tehtud eraettevõtete puhul. me ei saa siin lihtsalt andmeid koguda, kõigil on ligipääs andmebaasidele, andmeid saadakse telerist lugedes igalt poolt. ja oluline on ka muude andmetega arvestada, mitte ainult suurandmetega, me elame lihtsalt elevandiluust tornis ja ma arvan, et Euroopa Liitu ei tuleks hävitada, aitäh. suur tänu nii, järgmist kõnelejat siin ei ole, nüüd äh, kolleeg Tarabella, palun, poolteist minutit. austatud president, suurandmed on võimalus kasvamise jaoks majandusele ning oht tarbijatele. minu hinnangul on siin juttu põhiliselt kolmest olulisest asjast, mida tuleb arvestada huvide tasakaalustamisel. kõigepealt ja kõige olulisem on äärmiselt oluline äh, et kõik VKE-d ning ka hargmaised ettevõtted oleksid samas äh, positsioonis saamaks kasu sellest äh, suurandmete valdkonnast. meil on vaja võrdseid võimalusi, vältimaks monopolide kujunemist, nagu sageli juhtub äh, infotehnoloogia sektoris. suurandmete kasutamine avalikus sektoris peaks lihtsustama haldusülesannete täitmist. kasutagem seda võimalust ning lõpetuseks innovatiivsuse suurendamiseks äh, haldusteenuste osutamisel peaks see, see ka minema ning äh, lõpetuseks on siin tegemist ka olulise tarbijakaitse küsimusega, seetõttu on väga oluline rakendada regulatiivne raamistik, mis väldiks äh, kodanike andmete kasutamist pettuste abil kahju tekitamiseks isikutele. aitäh, härra Schaffhauser, üks minut. head kolleegid komisjoni meetodiga oleme juba harjunud. et alati mainitakse, manatakse meile ette mingi miraaž, et, et te võidate majanduskasvus, võidate töökohtade arvus, mis iganes, kui te lähete, lähete mingite asjade ühendamise teele, Euroopa teele. aga kas üritatakse siin äkki luua mingit niisugust platvormi, mis oleks rivaal Skype'ile, Google'ile, kas eh, üritatakse tagada piisav võimalus andmete salvestamiseks? ei! Euroopa strateegia on avada ennast Ameerika tehnoloogiate domineerimisele ning suurtele erasektori hargmaistele ettevõtetele, kellel on monopol nende andmete valdkonnas. mina tahaksin, et me vaataksime seda probleemi nüüd põhimõttelises plaanis, et andmeid müüakse, kas me ei tohiks aga keelata niisuguste andmete kasutamine, müük, kas me ei see, kas me peaksime laskma sellel minna eraomandi teed või peaksime minema kollektiivomandi teed, mis kuuluks kõigile kodanikele, mängus on vabadus. härra Hökmark. I think it's important to underline one thing and that is that oluline on rõhutada ühte asja. nimelt seda, et äh, andmepõhine majandus ei ole midagi uut. see muudatus on juba toimunud ning need valdkonnad meie majandustes, kus andmeid kasutatakse kõige rohkem, ongi kasv kõige suurem ning õitseng kõige suurem. asi lihtsalt on nii, nii et ärgem rääkigem sellest kui mingist uuest võlukepist. ei, pigem on asi selles, kuidas meil oleks võimalik kõige tõhusamalt andmeid töödelda, sellepärast et andmed on teadmine, teadmist on võimalik jagada, suunata ja kasutada viisil, mida varem lihtsalt ei ole nähtud kaasaegses majanduses. meile on seega oluline siin järele jõuda küberturvalisuse küsimuses, infovaba liikumise küsimuses, eraelu austamisega koos, samuti tarbijakaitse seadusandluse autoriõiguse ja muudes valdkondades. me peame kohandama oma ühiskonna nii, et see oleks tugev ühiskond, mis suudaks ära kasutada kõik need võimalused, mis juba on avanenud. ning ma usun, et on, et see, see on üsna lihtne ühes plaanis või ühes mõttes et me, me loomulikult võime otsustada, kui me tahame, et me tahame olla parimad, nagu varasemad sõnasaajad, härra Schaffhauser ja teised äh, Äh, arvavad, tunduvad arvavad, et me elame üheksateistkümnendas sajandis. ei, see ei ole nii, me võime praegu äh, valida tee esirinda, meil on hea fiiberoptiline võrk, wifi võrk, me peaksime tegema otsuse, et me tahame saada parimaks ja me saame teha selle otsuse ja ma arvan, et me peame selle tegema. aitäh. härra Höökmark, teil on sinise kaardi küsimus härra Rosellilt, olete valmis vastama? palun, härra Rosell figyelem a kezdetektől a vitát és egyetértek azokkal a. kuulates seda arutelu ning ma olen päri nende teie sõnastatud eesmärkidega et on oluline et euroopa majandused ja tööstus see on oluline majandusele ja tööstusele euroopas aga oluline on ka andmete kaitse kodanike seisukohast üks asi on aga millest te ei rääkinud andmeid ei tule kaitsta mitte ainult suurettevõtjate eest vaid ka poliitiliste poliitiliste jõudude eest, kes tahavad Euroopat nõrgendada, kas te näete siin ohtu, näiteks Moskvas? rääkides rändeküsimusest, paistab Moskva olema siin taustal väga aktiivne, et kas te näete probleemi, et poliitilised jõud väljaspool Euroopat võiksid tahta Euroopat nõrgendada, kasutades kurjasti neid niisuguseid andmeid? ja võib-olla on keegi veel väljaspool Euroopa Liitu, kes neid andmeid seda tahab ära kasutada. aitäh! tänan väga selle küsimuse eest, sest see annab mulle võimaluse rõhutada veel ühte asja. andmed ei ole mingi maagiline digitaalküsimus. andmed on teadmine ning teadmisel on niisugune omadus, et, et ta levib, võib levida väga kiiresti ja seda teadmist on võimalik jagada palju kordi järjest. mina saan teile anda mingi teadmise, teie saate mulle anda teadmise ja samas jääb meile mõlemale see teadmine alles. et see on just see võluomadus andmete puhul, teadmiste puhul, mitte andmete puhul. ning minu arusaam on, et enamus andmeid, näiteks kõigi asjade internet, ei ole isikuandmed ent andmepõhises majanduses saame me säilitada ja hoida isikuandmeid, samas suurendad, läbi selle, et suurendame küberturvalisust ja samas agregaattasandil kasutada andmeid selleks, et edendada teadusuuringuid. paljud inimesed võib-olla sealpool, siinpool ei taha seda, aga ma usun, et meie, meil on võimalik jõuda ühisele arusaamisele sellest, kuidas andmeid kasutada kuidas tagada isikuandmete kaitse eraelu valdkonnas, aga samas tagada ka Euroopa Liidu liidri positsioon. aitäh, proua Kumpula-Natri! tere õhtust! praegusel hetkel Euroopa Liit ei panusta just eriti digimajandusse. mõelge oma kodude peale, taskutesse, kontorite peale, kas seal on mingeid Euroopa programme, mida te kasutate või Euroopa seadmeid? Euroopa peab ennast kokku võtma, muidu me ostame Aasiast eh, toodetud seadmeid, Ühendriikides toodetud programme ja ise me ei tooda mitte midagi. loomulikult üht-teist me ikkagi oskame, näiteks meie taristu ehitamise andmevõrkude ettevõtted on maailmas number üks ja mängude tootjad vallutavad eh, maailma, aga meil on vaja luua digitaalne ühisturg, meil on vaja õigusnorme, standardeid, mis arvestavad iduettevõtete ja tavakodanikega. me saame toetada Euroopa ettevõtteid, kui me investeeringi lairiba internetti. Euroopa Liit võib olla parim avaandmete kasutaja ja loomulikult Euroopa bränd võiks olla see turvalisus me võime Euroopa Liidust teha nutika ja terase mängija, digitaalsel turul luua miljoneid töökohti, aga me peame tegutsema kohe, aitäh. aitäh, härra Rüübik, poolteist minutit. tänan, proua president. usun, et me elame väga huvitaval ajal, kus me liigume reaalsest maailmast virtuaalsesse maailma. reaalne maailm kajastub virtuaalses maailmas ning on suur väljakutse leida siit mingeid algoritme ning matemaatilisi kirjeldusi, et, et me leiaksime oma koha selles ähm, uues maailmas ning see tähendab, et meil on vaja näha ette vastav koht matemaatikale ja muudele teadustele äh, oma programmides selleks, et me suudaksime säilitada oma koha maailmas. umbes kakssada miljo-, miljardit e-posti kirja saadetakse iga päev ning äh, sellega luuakse nii palju teadmisi nagu mitte kunagi varem, meil on kaheksasada miljonit tweet'i, meil on miljard äh, Facebooki sissekannet ning ning kaks koma kuus miljardit äh, mobiiltelefoni. et see bittide arv, mis produtseeritakse, ületab liivaterade arvu maailmas see loob tohutud võimalused, me näeme, kuidas andmekogused iga-aastaselt suurenevad, kahekordistuvad ning andmete maht, andmete analüüs, see, selle, sellest arusaamine, mis andmete taga peitub, on, on see uus kuld, uued töökohad, mis tulevikku viivad ning seetõttu tänan teid, härra volinik, selle strateegia eest, me peame tõesti seda teed liikuma ning mida kiiremini ja tõhusamalt, seda parem. aitäh, proua Lauristin! proua eesistuja ma kasutan võimalust rääkida eesti keeles kuna saalis on erakordselt suur protsent eesti keele oskajaid. Äh, ja ma tahaksin tänada seda et komisjon on andnud väga hea statistilise ülevaate sellest kuidas edeneb andmemajanduse areng. Äh, on loodud spetsiaalne digitaalse majanduse ja ühiskonna indeks mis minu meelest on väga kõnekas. see on tore aga pilt mis sealt tuleb ei ole tore sellepärast et see pilt näitab euroopas väga väga suurt ebavõrdsust erinevate maade vahel maade vahel. Eh, kui me võrdleme ühelt poolt põhjamaid põhja euroopat ja teiselt poolt näiteks itaaliat kreekat bulgaariat ja nii edasi siis eh, need erinevused eh, andmekasutusoskustes arvutikasutusoskustes praktilises kasutuses on mäekõrgused ja minu küsimus on selles et haridus kõik need oskused tegelikult on praegu liikmesriikide korraldada ja kuna need riigid kus see areng on praegu madalam ilmselt ei oska ka ette näha mismoodi korraldada et see areng kiiremini läheks siis kui see nii jääb siis tegelikult neid sihte mida me tahame saada me üle euroopa ei saavuta. sellepärast mul on küsimus missugune on see kava kuidas komisjon näeb kuidas ületada seda lõhet ja kuidas saavutada siis nende oskuste ja teadmiste ühtlustamine mis võimaldab andmemajandusel olla üle euroopa edu pandiks? härra Šogor, poolteist minutit digitaalandmete kogumine ja töötlemine inimtegevuse, tööstusprotsesside, teadusarenduse osas on kasvanud ennenägematult ja suurandmete maht on arenenud mõnest tuhandest terabaidist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mitme petabaidini tänapäeval. ja nagu komisjon oma teatises välja tõi, see areng võib vägagi olulisel määral mõjutada mitmeid valdkondi, näiteks tervise- ja toiduohutust, samuti ressursitõhusust, energiat, nutikaid transpordisüsteeme ja kindlasti on sellel ka äärmiselt suur majanduslik potentsiaal ettevõtete jaoks uute töökohtade loomiseks ja samuti ka uute ärimudelite loomisel. ja suurandmete küsimus on võimalus praegu ka meie IKT-sektoril ja seetõttu Euroopa Liit peab kasutama ära võimalikud, olemasolevad võimalused nii kiiresti kui võimalik, selleks et vähendada seda lõhet võrreldes USA-ga. ja seetõttu on äärmiselt oluline ühis, suurandmete ühisturu puhul su-, parendada koordineerimist sellistes küsimustes nagu koostalituse puhul ning äh, edendada investeeringut IKT sektoris ning äh, samuti edendada teadus-arendustegevust ja haridust ja samuti kõrgkiiruse äh, mm, lairibaühendust. Teil on sinise kaardi küsimus. härra Rüübik ma soovisin teid tänada, sellepärast et see on tõesti väga tabav märkus. kas te arvate, et uute otsingute, otsingumootoritega on võimalus ka tarbijatele, kodanikele ja ehm, ettevõtjatele anda võimalus, et nad näeksid, kuhu need andmed jõuavad eh, ja kuidas neid andmeid kasutatakse. et eelkõige just VKE-d on tihti pereettevõtted ja see nende jaoks eh, suur väljakutse, et nad nende arengutega suudaksid sammu pidada ja, selbstverständlich, ich glaube, aber väiksematel on alati teatavad puudused võitluses suurtega, see on see ainus probleem siinkohal, aitäh. The... sellega on siis fraktsioonide kõnelejad sõna saanud ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt suur tänu, proua president, härra volinik, suurandmetel on äh, vägagi suur mõju majandus, kui siin vastutustundlikult tegutsetakse ka eraelu puutumatuse andmekaitse puhul ja, ja siin tekib mõningaid eetilisi küsimusi, kui ma siin äh, kuulsin äh, näiteks seda, et mõned soovivad ka pagulasi hakata jälgima suurandmete kaudu. nüüd, mis puudutab ähm, internet kõigi jaoks, siis siin on oluline ka äh, regulatiivne küsimus ja mis puudutab äh, autoriõigust, äh, siis see üllatas mind natukene, mis puudutas teksti andmekaevandamist. et siin on ette nähtud piirangud konkreetsetele ettevõtetele, nii et kuidas te soovite ära kasutada seda potentsiaali, kui kodanikud on äh, oma projektide väljatöötamisel endiselt ähm, silmitsi nende ebakindlustega, mis on seotud äh, lepinguõigusega. ja mis puudutab ähm, avaliku erasektori koostööd, ähm, siis äh, ka siin on tekkinud probleeme ja samuti on raskendatud erasektori kaasamine, paljud need projektid Eh, näevad ette andmete kaevandamist eh, andmebaasidest, mis on seotud tuhandete või miljonite autoriõigustega. ja me peaksime siiski mm, ära kasutama andmepõhise majanduse kogu potentsiaali ja tagama selle, et autoriõigus ei takistaks seda. nüüd härra Poltšak. paní předsedkyně za udělení slova. Um suur tänu, proua president. paljusid tegureid siin juba mainiti, mis puudutab siis andmepõhist majandust, siin räägiti eraelu puutumatusest, isiku andmete kaitsest, ettevõtte andmete kaitsest, samuti autoriõigustest. ja teisalt soovitakse suuremat paindlikkust ja mul oleks üks küsimus Äh, autoriõigused versus äh, mis puudutab äh, siis autoriõigustega kaetud teoste kasutamist, et autoriõigus, autoriõiguste kaitset tuleb siin loomulikult austada. aga autoriõiguste küsimus on siinkohal väga oluline küsimus ja siin on, see on tegelikult suureks nõrgaks lüliks Euroopa Liidus, sellepärast meil ei ole ühtset turgu siinkohal. ja meil on väga palju õiguslikke tõkkeid just siin valdkonnas Herra Blanco Lopez. No? Uh, then Mr. Caputo. Grazie Presidente. Sono stato autore suur tänu, proua president. ma olen väga palju suulisi küsimusi esitanud ja ka soovinud sõna võtta selles küsimuses, mis puudutab interneti arengut, aga ma olen näinud ka medali teist poolt. nimelt, et on, on ka puuduseid. nimelt, et äh, informaatika valdkonnas on lihtsam ka pettusteid äh, sooritada ja oluline on see, et universaalteenuseid äh, tuleb tagada, sellega ma olen nõus, aga tähtis on ka andmekaitse, kodanike andmete kaitse. meil on olemas vastavad kokkulepped, sellepärast vastasel juhul on sellel vägagi äh, raskeid kultuurilisi, sotsioloogilisi mõjusid. see ei puuduta mitte ainult ettevõtteid, vaid ka kodanikke. nii et mina võin nõustuda selle suulise küsimusega, mis siin esitati. ja ÜRO ütles alles kolme päeva eest, et ka USA peaks siin olema ettevaatlikum oma meetmete rakendamisel, sellepärast et seal, mis seal on toimunud, sellel võivad olla väga raskekujulised tagajärjed. ehk oskaks komisjon ka seda teemat kommenteerida? suur tänu, proua president mitmel korral oleme öelnud, et äh, see raha, mida kulutatakse IKT sektoris, on äh, väiksem kui see, äh, need investeeringud, mida tehakse USA-s ja Jaapanis, aga selleks, et me saaksime lõhe sulgeda, siis me peame ka vastu võtma õigusaktid, mis oleksid piiriülesed me peame sulgema lüngad, mis on meie turul, samal ajal me peame ka Euroopa kodanikke kaitsma. nii et me ei tohiks enam edasi avada äh, teenuste turgu. Euroopa Liit peaks välja tulema raamistikuga, mis arvestab ka erinevate ohtude ja riskidega, mis on seotud äh, digitaalmajandusega ja millis- ja selle negatiivsete mõjudega töötajatele, see, siin tuleb arvestada äh, ka ähm, psühholoogilise tervisega ja ja töötajate õigusega, nii et neid küsimusi suulises küsimuses ei mainitud no.. suur tänu. sellega on siis arutelu läbi ja härra asepresident Ansip, teil on sõna. Much, suur tänu, proua president, lugupeetud liikmed aitäh veel kord nende küsimuste ja märkuste eest. Euroopa Komisjon soovib majanduspõhise kasvu võimalikult hästi kasutada ja seda juba sellel aastal. ma nõustun äh, lugupeetud Vicky Fordiga, Vicky Fordiga, kes ütles, et äh, väga oluline on e-hangete läbipaistvus. vastavalt parlamendi koostatud analüüsidele juhul, kui me suudame sisse viia e-hanked Euroopa üleselt, suudame säästa viiskümmend miljardit eurot aastas, mis on väga suur summa. ja võin öelda, et paraku meil seda raha ei ole, me peame kõikides liikmesriikid sisse viima ka e-arved me peame laiaulatuslikumalt kasutama e-allkirjastamist. loomulikult tuleb lähtuda ka eraelu kaitsest. me peame kaitsma kõigi eraelu, aga andmed peavad saama liikuda Euroopas vabalt. valitsused peavad andmed avama kõikides liikmesriikides kõik osapooled peavad saama ligipääsu andmetele, vahet ei ole, kas tegemist on VKE-dega või suuremate ettevõtetega. see digitaalne lõhe on Euroopa Liidus tõeliseks probleemiks ja see lõhe ei lähtu ainult äh, liikmesriikide piiridest, vaid see on ka liikmesriikide siseselt, isegi nendes riikides, kus äh, IKT on väga kõrgelt arenenud, näeme, et ka seal on äh, erinevad äh, linnade ja maapiirkondade naiste ja meeste, noorte ja vanade vahel väga suuri lõhesid ja me peame kõikide nende teemadega tegelema. Te andsite mulle ainult ühe minuti ja ma olen juba kaks ja pool minutit kõnelenud, ma vabandan, et rohkem aega ei ole. komisjon teeb kõik need seadusandlikud ettepanekud selle aasta jooksul. sellel aastal me pidime kiirustama, sest loomulikult sellega kaasnevad ka teatud ohud ma üritan nüüd teie küsimustele vastata, aga tõeline oht on see, kui me jääme kaotajaks siin võistluses. ja seetõttu me peame kiirustama. ma tahaksin teid tänada tänase arutelu eest, ootan meie tõhusat koostööd selleks, et luua vajalikud tingimused andmepõhise majanduse jaoks, kus saavad kasu kõik, nii ühiskonnad kui üksikisikud, nii eravõtted, eraettevõtted kui ka riigisektor. aitäh, asepresident. nüüd on arutelu lõppenud, mul on resolutsiooni ette.